Yes, if you're ready, you can start. You may start, please. Merci, euh, Madame la Présidente, de me donner l'occasion de vous présenter. Aitäh, äh, proua esineja, et äh, andsite mulle võimaluse tutvustada nüüd äh, teie komisjoni eest. minu jaoks on tegemist suure au ja väga meeldiva ülesandega. ma siis äh, räägin kolmes keeles oma tutvustamise ajal. Mi candidatura concerne kandidatuuri põhijooned puudutavad esmajoones uuendusi, ma sooviksin Euroopa Ombudsmani ametit äh, näha äh, äh, te veidi teisiti, ma tahaksin tuua kaasa uusi mõtteid ja teine minu kandidatuuri iseärasus on, et äh, ma olin oma koduriigis Belgias äh, föderaaltasandil äh, ombudsman ja olin aastast üheksakümmend seitse kuni aastani kaks tuhat viis Belgia ombudsman ja nüüd tegutsen Euroopa kolledžis Brügges, Belgias ja tegelen Äh, alternatiivsete konfliktilahendustega, olen jurist, ma tunnen ühenduse õigust, see on väga oluline Euroopa ombudsmani jaoks. ma olen niisiis jurist ja ja ma olen alati äh, näinud õigust inimeste teenistuses, mitte vastupidi äh,. Juri- äh,, see, et ma olen jurist, on väga vajalik ombudsmani ameti jaoks. paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on mediaatori, on äh, ombudsmani kohta ette nähtud, et tegemist peab olema äh, väljaõppinud juristiga ning teine oluline iseärasus on, et ma tunnen väga hästi Euroopa institutsioone ja agentuure, ma olen mm, teinud äh, koostööd mõningate äh, Euroopa amet, Liidu ametitega äh, Brüsselis, äh, Kopenhaagenis ja teistes äh, kohtades ja olen avaldanud artikleid Euroopa Liidu teemadel ja Euroopa Liidu toimimise kohta ja veel üks oluline asi on, et ma räägin viit Euroopa Liidu ametlikku keelt ja oma teadmisi ka veel kahest keelest ja ma arvan, et äh, igaühe identiteedi austus, äh, mille ja identiteedi hulka kuulub ju ka keel, peab olema Euroopa Liidu keskmes ja seetõttu on see oluline ka ombudsmani jaoks, kes on ju otseses kontaktis äh, inimestega. ning viimane aspekt, mis peaks minu äh, kandidatuuri toetama, on see, et äh, ma saan erinevaid põlvkondi ühendada, ma olen peaaegu viiekümne aastane, mul on äh, olnud aega koguda kogemusi, aga ma olen äh, avatud meelega ka teiste inimeste suhtes ja mm, see on vanus, mis jääb kahe põlvkonna vahele, mis on väga olulised Euroopas. mis puudutab Euroopa Ombudsmani ametit, siis tuleb öelda, et tegemist on äh, et, et ombudsmanil on väga oluline roll, ühelt poolt on vaja tugevdada demokraatlikku kontrolli Euroopa Liidus, vaja on kaitsta kodanikke haldusasutuste omavoli eest ning äh, Euroopa Liidus äh, on Äh, süste-, erinevate süsteemide vaheline tasakaal palju nõrgem kui liikmesriikides ning väga oluline on ka Euroopa Liit, Ombudsmani amet Euroopa Liidu demokratiseerimise seisukohalt. parlament on äh, see institutsioon, millel on kõige tugevam levi-, legitimatsioon ning äh, mm, lõpetuseks on niimoodi võimalik ka Euroopa Liidu ameteid äh, muuta demokraatlikumaks. Euroopa äh, mediaator, äh, ombudsman peab mm, tegelema läbipaistvuse suurendamisega. see, mm, sellest peab saama Euroopa Liidu tunnusjooni, see on ka Lissaboni lepingu artiklis kirjas, tagat-, läbipaistvus peab olema tagatud äh, kõigi institutsioonide ja ametite puhul ja see peab olema tagatud muidugi ka ombudsmani puhul. vastutus on äh, teine põhimõte. vastutus äh, mm, peab olema tagatud kõigis, kõigil tasanditel ja ma juba rääkisin siin läbipaistvusest ja kontrollisüsteem Euroopa Liidus on nõrgem kui äh, liikmesriikides ning kolmas põhimõte, mis minu jaoks on oluline, on teenuste osutamiskultuur. ja teenuste osutamiskultuurist peab saama väga oluline osa äh, äh, kõigi ametite ja institutsioonide toimimisest. Euroopa Liidu ähm, ombudsmani eesmärgiks peaks olema põhiõiguste tugevdamine Euroopas ja põhiõiguste harta eh, elluviimine, eh, diskri-, mittediskrimineerimise tagamine kõige haavatavamate inimrühmade puhul, sisserändajate puhul Need on need aspektid, äh, millega Euroopa ombudsman peab tegelema järgmise viie aasta jooksul. ning veel üks asi, mis on väga oluline. Euroopa ombudsman peab äh, esitama mõtteid äh, uuen-, Euroopa Liidu institutsioonide ja ametite uuendamise mm, jaoks. ja mm, vaja oleks ka ametnike koolitusprogrammi, et nad rohkem tegeleksid, keskenduksid kodanike huvidele ja vajadustele ning vaja oleks ka ühiskondlikku reformi, head, häid haldustavasid ja selle juuru-, nende juurutamist Euroopa Liidu tasandil tervikuna ning lõpetuseks ma arvan, et Euroopa Ombudsman saab mängida olulist rolli selleks, et vähendada äh, lõhet Euroopa Liidu ja kodanike vahel. raske, selleks on vajalik äh, teha ära palju tööd, kodanikke mm, võiks lähendada Euroopa Liidule ja Euroopa Liidu ametnikud peaksid olema teadlikud rollist, äh, mida nad äh, mängivad, nad on praktiliselt Euroopa Liit, Liidu äh, nägu ning äh, Euroopa Liidu institutsioonidega, äh, teiste institutsioonidega saaks koostöös saaks parandada Euroopa Liidu imidžit. nüüd ma tahaksin konkreetsete tegude ja ettepanekute teema juurde minna. kõigepealt minu teod, minu ettepanekud seaksid eesmärgiks parema haldus Euroopa Liidus. kõigepealt ma saaksin endale eesmärgiks tagada täielik heade haldustavade koodeksite rakendamine mitte ainult suurtes institutsioonides, vaid kõikides Euroopa Liidu ametites, eriti pidades silmas, et otsus seda teha on vastu võetud juba kahe tuhande kaheksandal aastal. siis äh, minu teiseks eesmärgiks oleks äh, luua ühine hea administratiivse käitumise koodeks, ma püüdleksin institutsioonide vahelise dialoogi poole, mis äh, aitaks välja töötada sellise ühise koodeksi kõikide ametite, institutsioonide jaoks. ja siis samuti tahaksin ma arendada äh, reageerimist äh, heade haldustavade puudulikkusele, samuti kavatsin ma läbipaistvuse ametniku võtta tööle, äh, soovita võtta tööle kõikides Euroopa Liidu institutsioonides, teie komisjonil olen ma selles osas olnud väga äh, tänulik, sellepärast et te olete teinud ettepaneku, äh, mis liigub samas suunas, ma arvan, et selline ametnik on väga vajalik. siis Euroopa ombudsman peab nõustama Euroopa põhiõiguste harta rakendamist, seda ma juba mainisin, aga ma sellel rohkem ei puutuks, sest et just olen maininud seda ja ma leian aga siiski, et see on väga oluline. ja siis äh, veel. Euroopa äh, ombudsmani äh, teenuse nähtavus peab samuti parandama. kahe tuhande kolmandast kuni kahe tuhande kaheksanda aastani on ka kaebuste arv kasvanud kaheksakümmend, kuuskümmend kaheksa protsenti. halduskaebuste arv on tõusnud viisteist protsenti samal perioodil ja kui me võtame vastuvõetava kaebuse arv äh, inimese kohta, siis on äh, samas äh, suurenemine olnud ainult üks protsenti. Ombudsmani puhul tegelikult on isegi kuueteistprotsendiline vähenemine, kui me võtame kõik kaebused, mitte ja, ja eelarveliste kaebuste arv on äh, suurenenud nelikümmend kaheksa protsenti, mis tähendab seda, et me peame Euroopa kodanike õigusi, õigust ombudsmani poole pöörduda rohkem levitama ja seetõttu kavatseme viia läbi informatsioonikampaania Euroopa kodanikele ja ka äh, Äh, erinevatele vaheetappidele, ma kavatsen arendada tihedamat koostööd ajakirjanduse meediaga, sellepärast et äh, nende äh, roll on väga tähtis, kui me räägime koda-, kodanike teadlikkusest, ma kavatsen osaleda erinevatel konverentsidel, seminaridel, korraldada neid samuti äh, luua võrgustikud, mis ei äh, maksa mitte midagi, sellepärast et seda teeksime me koostöös Euroopa Komisjoni delegatsioonidega, Euroopa Parlamendiga ja kasutades ära erinevaid infokeskuse, mis Euroopa Liidu institutsioonidel liikmesriikides on. samuti teeksime ettepaneku Euroopa Parlamendile, et äh, haldusotsused äh, alati tooksid välja kodaniku õiguse pöörduda, pöörduda ombudsmani poole mis mõningates kohtades juba on tavaks. aga ombudsman peab tegema oma koostöö, oma tööd koostöös, äh, aidates kodanikke ja ma kavatsen äh, luua e-süsteemi, elektroonilise süsteemi ja äh, e ennetavate küsimuste esitamiseks kodanikele. me praegusel hetkel on kaheksakümmend viis protsenti küsimustest, äh, kaebustest, mis ombudsmanile esitatakse, äh, mitte ombudsmani pädevusvaldkonda kuuluvad. seda tuleb ära hoida, samuti kavatsen äh, ma luua interaktiivse käitumisjuhise, mis kehtiks, mis oleks kasutusel kõikides institutsioonides, mis aitaks kodanikel puududa õige asutuse poole. siis kolmas konkreetsete tegevuste äh, kogum oleks suunatud koostöö parandamisele. koostöö on väga tähtis. koostöö Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ombudsmani vahel. kas te teate, et vähem kui üks kümnendike kõigist kaebustest, mida Ombudsman sai, esitati äh, parlamendi liikmete poolt, Euroopa Parlamentide liikmete kõrval lähtuvalt meie aluslepingutest võivad tegelikult ka Euroopa Parlamendi liikmed esitada oma kodanike äh, nimel kaebuse ombudsmaniga. Äh, see tähendab seda, et ombudsman peab parandama äh, võimalust Euroopa Parlamendi liikmetel kaebuste esitamiseks koostöö Euroopa Parlamendi, teie komisjoni vahel, lugupeetud esinaine, austatud komisjoni liikmed, peab paranema, koostöö on juba olnud äh, eeskujulik, aga ma arvan, et me peaksime veel parandama sünergiat ombudsmani ja petitsioonide komisjoni vahel, kui me tegeleme samade ja kattuvate küsimuste puhul. samuti puudutab see teisi Euroopa Liidu institutsioone ja, ja koostööd petitsioonide komisjonidega, samuti ka ombudsmani koostööd äh, liikmesriikide ombudsmanidega. koostöö toimib, aga mitte piisavalt. kas te teate, et kahe tuhande kaheksandal aastal ainult äh, kaheksa Euroopa õiguse küsimust said lahendatud koostöös ombudsmani ja Euroopa ombudsmani ja liikmesriikide ombudsmanide vahel. see tõesti ei piisa, me tõesti, me peaksime seda sünergiat äh, parandama selles võrgustikus ma paluksin teilt rohkem koostööd, ma paluksin teilt rohkem koostööd ka Euroopa ombudsmanide ja liikmesriikide õigusvahemeeste vahel, ka uue harta elluviimisel ja mis äh, võib-olla veel kõige tähtsam, äh, parem koostöö Euroopa Kohtu ja Euroopa Parlamendi vahel. haldusomavoli äh, juhtumeid on mitu, mille puhul on ombudsman esitanud oma soovituse, neid on olnud neli või see on valdkond, kus me peame tegutsema koos ja siis viimane tegutse te,, tegude valdkond oleks suunatud Euroopa Ombudsmani enda tegevuse parandamisele. Euroopa Ombudsman peab minu meelest Euroopa Komisjoni artikleid kaks, kaks, kuus ja kaks, kaks, kaheksa paremini rakendama Need artiklid käsitlevad rikkumisprotseduuri, rikkumismenetlust, nagu te teate, teate. see aitab paremini, paremat reguleeritust Euroopa Liidus tagada ja ombudsman peab olema oma töös täpsem ja tõhusam. Euroopa ombudsman minu arvates peab veel vähendama oma kaebustega käsitlemise aega, käsitlemise töötu-, toet-, tööt-, töötlemise aega, see on praegu nüüd äh, juba vähendatud kolmeteistkümne kuuni, aga ma arvan, et seda tuleb veelgi vähendada. Euroopa ombudsman peab ka süstemaatiliselt äh, teostama järelevalvet oma kriitiliste kommentaar, kommentaaride, kriitiliste märkuste erru, ellurakendamise üle ja avaldama rohkem survet institutsioonidele haldusomavoli korral. ja lõpetuseks, ombudsman peab äh, tõhusamalt äh, äh, lihtsustama lahenduste leidmise protsessi, mina olen seda bürokraatiat lihtsustanud omaenda koduriigis ja ma arvan, et see kehtib ka Euroopa tasandil, selline lihtsustatud lähenemine on parem paljudes kohtades. suur tänu, proua esinaine, suur tänu teile võimaluse eest ja ma olen valmis vastama küsimustele. Grazie. Eh, allora apriamo il dibattito. Eh, do la, la... aitäh, avame arut-, avan arutelu ja sõna saab proua Grüni. aitäh, proua pres-, eh, proua esinaine, ähm, tere päevast, härra Monet. Te andsite meile palju element, aga mul oleks meeldinud, kui te oleksite rääkinud äh, tulevase ombudsmani äh, prioriteetidest tulevasel ametiajal äh, ja para-, ja sellest, kuidas oleks võimalik parandada ombudsmani tööd ja kas oleks vaja äh, muuta äh, ombudsmani statuuti ja mida peaksid tegema Euroopa Liidu institutsioonid selleks, et parandada äh, kodanikele osutatavat teenust, võttes arvesse äh, nende spetsiifilist rolli ja äh, mis on ka äh, kirja pandud aluslepingus ja mm, mi-, kuidas te kavatsete oma mõtteid ellu viia, me nägime, et teil on palju mõtteid, et võib-olla on raske kõiki neid ellu viia, aga äkki te rääkis, räägiksite mõningatest asjadest ning äh, koostöö petitsioonide komisjoniga, kuidas te seda konkreetselt äh, ette kujutate ning äh, millisena te näeksite koostööd teiste institutsioonidega, aitäh! Grazie, l'onorevole Bolsonaro. Gra- aitäh. The petty committee has härra Monet petitsioonide komisjon on suurt muret tundes pannud tähele seda, et kahe tuhande kaheksandal aastal kolmkümmend kuus protsenti kaebustest olid seotud läbipaistvuse puudu, puudumisega, teabe andmisest keeldumisega või dokumentide väljastamisega, väljastamisest keeldumisega. kuidas te kavatsete selles valdkonnas inimestele, kodanike usaldust suurendada? suur tänu. proua Henkis, palun köszönöm szépen. Kedves... Suur tänu. härra Monet, ma tahaksin äh, esitada teile paar väga lühikest küsimust. see, millest ma tahaksin rääkida, on äh, seotud äh, ühe teemaga, millest te rääkisite väga veenvalt, väga pühendunult, nimelt sellest, Äh, kuidas üks ombudsmani eesmärkidest on ombudsmani ameti imago parandamine ja ka Euroopa Liidu imago parandamine. meie ülesandeks siin on teenida oma kodanikke ja meie imago kodanike silmis ei ole sugugi mitte täiuslik alati. minu esimene küsimus, mille abil püüaksite teie äh, tagada seda, et äh, õigusrikkumiste osa, osas ei jaguneks õigusrikkumised äh, nii-öelda popimaks ja vähem popimaks, kuidas te tagaksite selle, et õiguste käsitluses oleks võrdne lähenemine? et keegi ei peaks kartma, et nende probleeme käsitletakse kas poliitilisel või mõnel muul põhjusel teisejärgulistena. minu teine küsimus on järgmine. Te mainisite siin äh, nii-öelda kasulikku dünaamikat. mulle väga meeldib selline lähenemine. kas teie ise leiate, et te olete piisavalt tugev isiksus selleks, et tagada, et te põhi, tagada põhjalik käsitlus teemade puhul, mis võivad olla seotud korruptsiooniga. isegi siis, kui selline korruptsioon paistab puudutavat kõige kõrgemaid valitsemistasandeid ja minu kolmas küsimus, äh, vabadus äh, äh, õigus ja turvalisus, need teemad sageli on omavahel seotud ja on otsuseid või on juhtumeid, kus terrorismivastane äh, võitlus äh, toob kaasa inimeste eraelu puutumatuse rikkumise. ja ma isiklikult arvan, et me peame olema väga e- ettevaatlikud, sellepärast et äh, korrakaitse, terrorismivastane võitlus on väga olulised. aga ma arvan, et mida teie taha, arvate, see, see on minu isiklik arvamus, aga ma tahaks teada, mida teie arvate sellest väga tundlikust küsimusest, tundlikust valdkonnast. ja minu neljas küsimus. pärast Lissaboni leppe jõustumist on uusi võimalusi äh, petitsioonide esitamiseks ka, ka näiteks äh, referendum. ja mida teie arvate äh, viiendaks kollektiivsest vähemuste õiguste rikkumisest, nagu näiteks Slovakkias, slovakid ja Ungaris ei saa kasutada oma emakeelt, sest nad kuuluvad vähemusrahvuse hulka. milliseid lahendusi teie pakute selles valdkonnas, aitäh? see no,, suur tänu, härra Paradeli. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μωρέτ, για την πολύ δυναμική. Suur tänu, härra Monet, selle väga töö, dünaamilise sissejuhatava sõnavõtu eest, väga huvitav oli kuulata teie arvamust. ja väga huvitav oli kuulata seda, mida teie arvate, millega peaks ombudsman, äh, mida ombudsman peaks tegema oma visioonide saavutamiseks. mul on üks konkreetne küsimus, lihtne küsimus. kuidas teie kujutate ette seda, et äh, te kaebuste käsitlemise aega vähendate? kaebuste käsitlemise, töötlemise aeg, kuidas te seda praktiliselt kavatsete veel vähendada? Onorevole Härkin proua Harkin, palun. suur tänu, proua esinejana. tere õhtust, härra Monet ja suur tänu teile väga üksikasjaliku ja väga praktilise sissejuhatava sõnavõtu eest. mul on paar küsimust, paar lühikest küsimust ja suurem osa küsimustest puudutavad konkreetseid näiteid teie sõnavõtu teemade kohta. Te rääkisite klassikaliste õiguste juurest uute väljakutsete juurde liikumisest. mida te sellega mõtlesite, kas te võiksite tuua ühe konkreetsema näite? teiseks rääkisite te oma sissejuhatavas sõnavõtus äh, sellest, et meil on äh, Mandri-Euroopa ja anglosaksi õigussüsteemide vahel erinevused ja on selge, et tuleb mõlemat süsteemi austada. kas te võiksite natuke täpsustada seda? siis rääkisite ka sellest, kuidas õigus peaks alati teenima kodanike huve kas teil on mingeid konkreetseid äh, küsimusi, mingeid konkreetseid äh, Euroopa Liidu õigusakte, mis teie arvates äh, võiksid teenida kodanike huve paremini ja milline võiks olla teie roll selle huvide teenimise edendamise osas? minu neljas küsimus puudutab haldusomavoli ja seda, kuidas teie kavatsete haldusomavoli definitsiooni laiendada. ma päris täpselt ei saanud aru, mida te selle kohta ütlesite, võib-olla te võiksite mulle seda korrata. ja lõpetuseks te mainisite seda, et Äh, sünergia peab paran-, paranema Euroopa Ombudsmani ja petitsioonide komisjoni vahel siis, kui me tegeleme kattuvate küsimustega. ma eeldan, et te mõtlete siin mingeid konkreetseid juhtumeid ja kui te mõtlesite mingitele konkreetsetele juhtumit-, juhtumitele, ehk võiksite pisut täpsustada meile seda. aitäh! suur tänu, proua Auken, palun! suur tänu! ka mina tahaksin äh, tänada teid äh, selle sõnavõtu eest Teie sõnavõtt oli paljulubav. Te ütlesite, et te kavatsete parandada ka rikkumisprotseduur, menetluse järelevalvet ja teil on pädevus seda teha, mis puudutab rikkumismenetlust kui ka mis puudutab äh, komisjoni otsuste sisu selles valdkonnas. kas te võiksite täpsemalt selgitada, et kuidas te kavatsete komisjonide otsuseid äh, sisuliselt äh,, selle üle järelevalvet teostada ja minu teine küsimus äh,. Te mainisite, et väga vähe kui üldse kunagi on Euroopa Parlamendi liikmed kasutanud oma võimalust äh, pöörduda Euroopa Ombudsmani poole mi-, mi-, mida te konkreetselt meist ootate, kui, mis te arvate, milliste, kus me oleksime, milliste juhtumite puhul me oleksime võinud esitada, äh, pöörduda Euroopa ombudsmani poole lähtuvalt oma eriõigusest, sellepärast et see on loomulikult väga äh, huvitav, sellepärast et te süüdistate meid, äh, te võib-olla mõtlete mingeid konkreetseid tõsiseid olukordi, kus me pole oma õigusi täitnud ja mind väga huvitab see, kus me ei ole oma tööd piisavalt hästi teinud suur tänu. Αναφερθήκατε, κύριε Μωρέ. Austatud Salafrakos. suur tänu. ja te rääkisite sinna äh, tasakaalust ombudsmani ja institutsioonide vahel. mis te arvate, kas Te tõesti, kas te tõesti leiate, et institutsiooniliselt me oleme tegutsenud äh, ühe sama asjaga, nii et sellest ei ole olnud kasu ja kas te võiksite konkreetselt välja tuua selle juhtu, juhtumi või need juhtumid, kus me oleme tegutsenud, oma tööd teinud kahekordselt? ja nüüd anname sõna härra Manatile um,. väga palju küsimusi loodan, et ma ei unusta ühtegi nendest ära. suur tänu küsimusele, mille esitas proua Gröni. Te küsisite äh, väga hästi, palusite mul valida kõigist prioriteetidest ühe, aga seda on väga raske teha muidugi kõik need prioriteedid ei ole sama tasandi prioriteedid, aga äh, osad küsimused on ikkagi tähtsamad kui teised. kui mina peaksin nüüd eristama neist üht, siis see oleks kodanike võimalus abi saada ombudsmanilt. see ei ole muidugi kõik, kõige tähtsam, aga see on üks tähtsatest prioriteetidest. juba neliteist aastat on eksisteerinud Euroopa Liidu ombudsmani amet. selle aja jooksul on kaebuste arv kasvanud, aga arvestades sellega, mis toimub eh, liikmesriikides, siis on see arv absoluutarvudes siiski väga madal ja kui me nüüd eh, vaatame, millised eh, pöördumised langevad ombudsmani pädevusalasse või mitte, siis arvan, et liikmesriigis ei suuda ükski ombudsman ehm, kõiki neid küsimusi lahendada. Euroopa tasandil muidugi äh, on kodanikel, kes, kellel on ühendus Euroopa Liidu institutsioonidega, äh, ei ole, kõiki nendest ei ole kindlasti Euroopa Liidu kodanikud äh, ja kindlasti tuleks kuidagi vähendada kaebuste arvu, muidu meil oleks neid miljonites ja ikkagi me oleme näinud, et neljateist aasta jooksul on eh, nende eh, pöördumiste arv, mis jäävad ombudsmani pädevuse alla, siiski kasvanud, probleem on ja ombudsmani on ka kritiseeritud ka Euroopa Parlamendi poolt eelkõige eh, selles osas, eh, mis puudutab ühe kaebuse lahendamist ja selle maksumust, kui öeldakse, et eh, see läheb järjest ja järjest kallimaks ja nii edasi. see on väga primitiivne lähenemine, ma tundsin seda ka Belgias ombudsmanina töötades, aga see on väga levinud arusaam. ja seetõttu arvan, et mitmetel põhjustel ja esimene nendest on tõesti äh, see, et eh, kodanikud peaksid paremini teadma oma õigusi, tundma õigusi ja mm, õigust ka ombudsmani poole pöörduda. ja kindlasti saaks ära kasutada infotehnoloogia võimalusi eh, selleks, et eh, suunata paremini ka-, kaebusi või pöördumisi ja elimineerida mitteolulised samuti ma ei arva ka, et Euroopa ombudsmani staatust peaks muutma. kui ma seitse aastat tagasi kandida-, kandideerisin samale ametikohale, äh, rääkisin kolmel põhjusel mm, staatuse muutmise poolt, põhikirja muutmise poolt. ühest küljest Euroopa Liidu ja kodanike huvides muidugi oleks, ole-, oleks äh, olnud vaja seda äh, muuta, aga äh, kaks minu ettepanekut on ka võetud arvesse, mul on väga hea meel selle üle, nimelt jagatud saladuse küsimus artiklid kolm ja neli, mis võimaldab vastavalt määrusele tuhat nelikümmend üheksa vastavale artik-, artiklile ombudsmani tutvuda teatud informatsiooniga ja see ei ole minu välja mõeldud, seda on ju, äh, meetodit on liikmesriikides juba kasutatud, see on väga tähtis, see võimaldab tõesti garanteerida äh, selle, et et kodanikud usaldavad ametit äh,, kui tõesti ei ole tegem-, kui administratsioon ütleb, et et haldusomavoli ei ole, siis ei saa seda uskuda, aga kui ombudsman seda kinnitab, siis võib teda uskuda ja liikmesriikides on ka juba võimalik olnud täheldada, et kodanike usaldus ombudsmani institutsioonide vastu on suurenenud ja veel oli mul üks ettepanek, seda ma täna muide ei teeks, aga ma olen jälginud parlamendis toimuvaid debatte selles samas küsimuses ja parlament otsustas, et see e, ei ole hea, nimelt see, see puudutas ombudsmanide pädevust ka seoses andmekaitsega e, selle e, küsimusega võib siis oleks võinud otse Euroopa kohtusse minna minu meelest nüüd alates Nitsa lepingust on Euroopa Parlamendil õigus pöörduda kohtusse ja mm, kohtus, kohtus siis vastavalt ombudsmani soovitustele ja parlamendi äh, pöördumisele äh, lahendatakse küsimus kuidas siis nii tohutut programmi ellu rakendada, see on tõesti väga suur tegevuskava, aga mina olen ambitsioonikas kodanik, hetkel on õigus nõuda, et ombudsmanid oleks kohalikul tasandil ja Euroopa Liidu tasandil eh, palju tõhusamad, kindlasti on vaja, eh, on veel võimalusi palju ära teha kui mind ametisse valitakse, eh, seisab mul ees viis aastat. Eh, kõigepealt tahaksin eh, koostööd teha Euroopa teiste ombudsmanidega, kasutades ära kõiki erinevaid andeid. ma tean, tunnen neid palju nendest, ma olen neljateist aasta jooksul jälginud nende tegevust, ma tean, millised oskused neil on seega tegemist on tohutult äh, hea meeskonnaga. teiseks ei saa äh, niisugust äh, põhjalikku programmi ellu viia ilma sünergiat tekitamata Euroopa Liidu institutsioonide vahel, ilma koostööta, tööta. seetõttu on vaja arendada kontakte ja samuti süvendada usku äh, Eh, Euroopa ombudsmani ametisse. kui ma Belgia ombudsmaniks sain, siis eh, muide tundsin, et ombudsmani peeti mingiks eh, kontrolliks, teda ei armastatud sugugi, aga kui me selgitame, et me soovime midagi parendada, leida paremad haldusmeetodid, siis võidavad mõlemad pooled, kõik äh, sõltub koostöö filosoofiast ja minu jaoks muidugi ei ole äh, selle programmi elluviimine mõeldav ilma koostööta Ombudsmani ameti ja institutsioonide vahel. nüüd äh, koostööst petitsioonide komisjoniga tahaksin natukene hiljem rääkida, see, seda küsimust puudutasid mitmed sõnavõtjad ja mulle tundub ka, et ma vastasin sellele küsimusele, mis puudutas koostööd teiste institutsioonidega, öeldes, et see on eluliselt tähtis. härra Postinaarule tahaksin vastata inglise keeles, eks ole, te küsisite inglise keeles ja nüüd ütlen et, et kolmkümmend kuus protsenti pöördumistest puudutavad just informatsiooni andmisest keeldumist ja see on väga palju võrreldes liikmesriikide tasandiga, on sel-, selliste kaebuste osakaal palju suurem Euroopa tasandil ja kas see on murettekitav, ma ei ütleks, et murettekitav, aga kindlasti on see signaal selle kohta, et ombudsman muide nii, nagu ka neljateist aasta jooksul varem on tehtud, peaks eh, ikkagi jätkuvalt keskenduma eh, võitlusele suurema eh, läbipaistvuse eest, teda peaks toetama siis määrus tuhat nelikümmend üheksa. see ongi üks lahendus kodanike jaoks, kodanikud saavad kas kohtusse minna või ombudsmani poole pöörduda, Euroopa ombudsman, eh, ombudsmani amet eh, saab tagada suurema, see, selle, et kodanike jaoks on tagatud suurem läbipaistvus. kuidas nüüd eh, neid pöördumisi vähendada, mis on puudutanud süüdistust läbipaistvuse puudumises? seda saab kindlasti teha koostööga institutsioonide vahel. me peame jätkuvalt üle kordama, kui tähtis see on. aluslepingu artik-, artikkel üks ei ole sugugi juhuslik. võib-olla on teid negatiivselt nega-, teile negatiivse mulje jätnud see, et äh, lõhe kodanike Euroopa Liidu vahel on ikka veel suur, aga me peame mõtlema, kuidas seda vähendada. me saame seda teadlikkuse tõstmisega äh, saavutada, seetõttu on vajalik järjepidevat koolitust ja avatuse küsimus peaks olema koolituse keskmes ametnikud peavad teadma, kui tähtis on avatus, nad ei ole mitte e, selleks ametisse astunud, et Euroopa Parlamenti või oma institutsiooni teenida, vaid nad on kodanike teenistuses ja vastavalt ajus, aluslepingule on, ootavad kodanikud e, ametnikelt avatust, seetõttu peaks tõstma e, Euroopa ametnike teadlikkust Euroopa Liidu äh, ametnikke peab samas vaimus koolitama ka väljaspool Euroopa Liitu, see on jagatud prioriteet ja olukord on paranenud viimastel aastatel, aga ikka on veel võimalik palju ära teha ja teine võimalus siis oli koostöö, kuidas nimelt? nagu ma ütlesin proua Grönile, koostööd tuleb teha kõikide ametite vahel ma rääkisin ka Euroopa Investeerimispanga presidendiga. Te teate, nendega on seotud ähm, memorandum, mis puudutas kaebuste vastuvõtmist ja seetõttu on kõikide institutsioonide jaoks, ka tema asutuse jaoks, võtta avatus öö, äh, oma töö keskmesse teadlikkus, koostöö ja järjest ro-, ja jätkuvalt tuleb nõuda rohkem läbipaistvust. see aitab. ka mõned siduvad reeglid siis tuleks ellu viia, võib-olla ka sanktsioonid, mida siis teha vastata. et teie ju esitasite mitmeid küsimusi. ega ombudsmani maine ei pea kõige tähtsam olema, ega ei pea keskenduma ombudsmani tutvustamisele, eelkõige tuleb keskenduda eh, võimalusele, kodanike võimalusele pöörduda ombudsmani poole. see, eh, selline võimalus peaks olema palju rohkem tuntud. ja teine huvitav küsimus puudutas seda, kuidas tagada õiguste või võrdõiguslikkust. see on üks ombudsmani töö põhiosa, meie tahaksime, et kõikidest õigustest peetaks kinni. nagu ma ütlesin, ma olen jurist olen võrdsuse teemal palju kirjutanud, see selle teema käsitlus on tavaõiguses ja Mandri-Euroopa õiguses erinev, aga ma usun südamest ja olen seda teinud üheksa aasta jooksul oma töös, et riigiteenistuses või avalikus teenistuses ei saa oma tööd teha, kui me ei soovi tagada kvaliteeti ja võrdsust. mul ei ole siin aega pikemalt seda teemat arendada, aga see on mulle südamelähedane ja see on eluliselt tähtis avalikus teenistuses, kui ombudsman tahab kodanikke aidata. ma ei ole siiani veel kõnelnud ka korruptsioonivastasest võitlusest. ka see on ombudsmani töö väga tähtis osa, aga see on tähtis töö osa ka teistes institutsioonides Euroopa Liidus, nagu Olafis. nüüd tulen tagasi proua Gröni küsimuse juurde. mul on väga hea meel, et ombudsmani uus statuut annab talle õiguse pöörduda pädeva asutuse ametnike poole, kui on eh, teada, et on tegemist vastava ametniku korruptsiooniga. tuhat eh, riigiamet, ametnikku eh, võib-olla, võivad olla ausad, aga kui üks nende seast on korrumpeerunud, siis see määrib kogu kollektiivi mainet, kogu Euroopa Liidu äh, vastu tuntav usaldus võib selle tõttu kannatada saada, seetõttu peab väga valvel olema korruptsioonijuhtumite puhul. aga, aga peab vahet tegema kontro-, selle vahel, mil-, mis on äh, kontroll, vältimaks äh, korruptsiooni ja mis on korruptsiooni otsimine, et eelkõige on tähtis koolitus, et, et ametnikud äh, teaksid või oleksid kursis nende teemadega. ja nüüd vabadus ja turvalisus, nendega seotud küsimused. arvatakse, et need kaks äh, kontseptsiooni on äh, teineteisele vastukäivad. mõnikord arvatakse, et poliitikud eelistavad mõnikord ühte teisele. ja see on võimalik. vabaduse ja julgeoleku temaatika puhul peab Euroopa ombudsman jällegi väga valvas olema, valvas selles mõttes, et julgeolekut muidugi saab tagada, aga samas tuleb tagada ka kodanikuvabadusi ja see vastuolu on kehtinud juba sajandeid, ta jääb kehtima, aga ma soovin, et liikmesriikides ja ka Euroopa Liidu tasandil on olemas institutsioonid, kes siis kogu aeg järjekindlalt püüavad korrale kutsuda poliitikuid, et et äh, julgeoleku ja vabaduste küsimused oleksid tasakaalus. ja viimaks küsisite te minu käest ka vähemuste õiguste rikkumise kohta. ma tean, mis on rahvusvähemuse probleem, muide Belgias on väga palju vähemusi kolm vähemust. ja ma tean väga palju vähemusrahvustest. ja ma olen üheksa tööaasta jooksul alati püüdnud teha nii, et ka vähemuste õigusi austataks. aga muidugi äh, võib rääkida näiteks soolisest vähemusest, keelelisest vähemusest, puuetega inimestest. kõik need küsimused on minu tähelepanu all üheksa aasta jooksul olnud ja ma olen valmis nende teemadega tegelemist jätkama, kui mind valitakse. palun vabandust, härra Monet, te peaksite veidi kiiremini rääkima, kuna meil on vähe aega kuidas siis äh, kaebuste käsitlemise aega kiirendada, väga hea, et te selle küsimuse esitasite, sellepärast et äh, mul on väga palju mõtteid sellega seoses, kuidas äh, seda praktikas teha. kõigepealt ma tahan öelda, et tõesti, nagu ma varem ütlesin, juba on töötlemise aega lühendatud ja nüüd jõutakse juba kaheteistkümne kuuni kaebuste käitlemisel, praegusel hetkel on kolmteist kuud aga ma arvan, et me peaksime jõudma kaheteistkümne kuuni ja kaksteist kuud on see aeg, mis on sätestatud ka Euroopa Komisjoni kaks kaks kuus ja kaks kaks kaheksa protsesside äh, puhul. Äh, kaksteist on vastuvõetav aeg. kuidas selle eesmärgini jõuda? Äh, seda tuleks teha sel, sel moel, et me kasutame, nagu ma viimases punktis ütlesin, rohkem konsensusel põhinevaid lahendusi ja, ja lihtsustatud menetluskorda. ma olen seda teinud Belgias juba Äh, kui me kasutame kõige paindlikumaid, kõige lihtsamaid äh, menetluskorra mooduseid, võidame me aega, aega, mida teie ise ja teie personal saavad kulutada äh, kaebuste käsitlemiseks nii et me peame vaatama, kus on võimalik kõige kergemat teed pidi minna, kõige paindlikumat teed pidi minna, äh, mitte lähtuda ainult alati sellest klassikalisest uurimisprotseduurist, ma olen seda teinud oma koduriigis ja ma arvan, et seda on võimalik teha ka Euroopa Liidu tasandil. proua Auken vabandust, äh, vabandust, mitte proua Auken teie, vaid äh, proua Haakin, ma hääldasin pisut ebaselgelt. proua Haakin, teie esitasite mulle mitu küsimust. ma pole päris kindel, äh, kas ma esimesest küsimusest täpselt aru sain, kus te rääkisite uutest väljakutsetest ja klassikalistest õigustest ma läheksin kohe teise küsimuse juurde, kuna ma esimesest aru ei saanud. Euroopa põhineb kahel õiglussüsteemil, äh, Mandri-Euroopa tavaõigus ja, ja siis äh, anglosaksi äh, süsteem äh,. ja mina leian, et need täiendavad teineteist, nagu ma ütlesin äh, just proua Hankisile äh,, ma ise olen äh, Belgias tegelenud võrdsuse küsimusega, õigluse küsimusega äh, ja püüdnud äh, seda anglosaksi mõistet omaenda riigi õigussüsteemi sisse viia ja ma pean teile kinnitama, et väga raske on olnud veenda parlamente, poliitikaid ja akadeemikuid selle vajalikkuses, aga ma leidsin, et tegemist on põhimõttega, mida võiks sisse viia ka meie süsteemi ja see oleks väga kasulik ja seetõttu ma, ma usun meie kahe õigussüsteemi teineteist täiendavasse mõjusse ja mõnikord ma arvan, et me peaksime täpsemalt paika panema, kuidas me neid mõlemaid süsteemi kasutame kaebuste käsitlemisel. Euroopas on meil praegu kolm ombudsmanide ja vahemeeste põlvkonda seitsmekümnendate 70 ombudsmanid Skandinaavia riikidest, äh, esimese põlvkonna ombudsmanid, äh, siis äh, pärast diktaatorluse ja pärast sõja lõppu ombudsmanid. kõikidel nendel ombudsmanide kategooriatel on olnud erinevad kategooriad, erinevad käitumismoodused, erinevad kogemused ja kõik nendest on väga kasulikud, sest nad täiendavad teineteist. ma arvan, et ombudsman kes on äh, kogu Euroopa ombudsman, kus on kaks suurt õigussüsteemi, mis peavad toimima koos, peaks äh, kasutama ka kahte õigussüsteemi, nii et äh, tema töös need teineteist täiendaksid. milline oleks minu haldusomavoli definitsioon? kui härra Söderman, esimene ombudsman kahe tuhande, ma ei mäleta, mis aastal, aga ma kirjutasin talle tol ajal äh,, aga ta, aga ma ei mäleta, kas see oli üheksakümne kuuendal, üheksakümne seitsmendal aastal võib-olla, äh, ta ütles alguses, et haldusomavoli peaks äh, katma äh, siduva sätte eiramist. juba neliteist aastat tagasi, kui ma talle kirjutasin, ei olnud ma temaga nõus. haldusomavoli peaks olema palju laisem mõiste. haldusomavoli peaks hõlmama ka nii-öelda pehmete, mittesiduvate eeskirjade Äh, rikkumist, isegi siis, kui nad ei ole siduvad, nagu ma ütlesin, äh, äh, see ei tähenda mitte ainult seda, et haldusomavoli oleks, haldusomavoli oleks ainult õiguse rikkumine, see ei ole mitte ainult õiguse rikkumine ja seetõttu ma arvan, et me peaksime haldusomavoli laia-, definitsiooni pisut laienikumalt rakendama. ja nüüd vastaksin ma küsimusele, mida te olete esitanud seoses petitsioonide komisjoni ja Euroopa Ombudsmani vahelise koostööga ma tahan väga selgelt oma arvamuse välja öelda. ma olen jälginud selle institutsiooni ajalugu selle sünnist alates ja ma arvan, et ombudsmani äh, härra Söderman, kõigepealt härra Diamandouros, koostöö petitsioonide komisjonidega, komisjoniga on olnud suurepärane ja on äh, läbi aastate kogu aeg paranenud ja ma ei kavatse siin kritiseerida mitte midagi, otse vastupidi ma arvan, et see koostöö on olnud äh, märkimisväärselt parem kui paljudes äh, liikmesriikides. ja see võib-olla, ja võib öelda, on isegi eeskujuks paljudele liikmesriikidele, liikmesriikide õigusvahemeestele. aga mida ma ütlesin ja nagu härra Bajali, proua Bajal Paljaditi äh, raport on samuti öelnud, äh, kui äh, küsimused, millega petitsioonide komisjon ja ombudsman tegelevad, kattuvad, siis me võiksime teha koostööd rohkem selleks, et topelttööd vältida. ja ma arvan, et me leiame üha rohkem neid toimikuid, neid juhtumeid, kus petitsioonide komisjon on kollektiivse Äh, organisatsioonile pädev, aga ombudsman on individuaalselt tegelenud äh, võib-olla selle küsimuse mõne osaga ja ma arvan, et selles valdkonnas me peaksime tegema koostööd, kui tegemist on siis äh, sama teemaga. proua Auken. proua Auken, te esitasite mulle väga tähtsa küsimuse väga äh, juriidilisest seisukohast tähtsa küsimuse. Euroopa ombudsman. Äh, Euroopa ombudsmani pädevusse kuulub hinnata Euroopa Komisjoni äh, töö hindamist ja artikli kaks kaks kuus ja artikli kaks kaks kaheksa kasutamist, rakendamist ja ta ei, selles valdkonnas ei puuduta see mitte ainult äh, menetlust, vaid ka sisulist külge. Äh, me saame hinnata, kas komisjon on kasutanud õigesti ja piisavalt oma, oma pädevust, oma õigust. ma püüasin öelda, et ombudsman peaks äh, teostama kontrolli selle üle, kas Euroopa Komisjon kasub oma õigust lähtuvalt artiklitest kaks, kaks, kaks, kuus, kaks, kaks, kaheksa Euroopa Komisjoni, Euroopa Ombudsmani äh, memorandum seoses nende artiklitega ütleb selgelt, et Euroopa Ombuds-, Euroopa Komisjon võib kasutada neid artikleid, aga ei pea. ja seda võib kritiseerida. Äh, seda on kinnitanud ka Euroopa Kohus, nii et seda ei saa kritiseerida aga mina siinkohal tahaksin öelda, et mitte et ombudsman on juba seda teinud äh, tegelikult, äh, mida ma ette kujutan, äh, kui te loete ombudsmani raportit, siis te näete, et ombudsman on pädev mitte ainult menetlus küsimustes, vaid ka sisulistes küsimustes, lähtuvalt artiklist kaks, kaks, kuus. ja ma tahaksin siinkohal öelda, et ombudsman näiteks võib komisjonile öelda, et komisjon pole olnud öö, piisavalt põhjendatud oma valikus seoses kaks, kaks kuue kasutamisega, sellega, kas kaks, kaks kuud kasutada või mitte. ja siin ma jõuan siis äh, küsimuse juurde, mis on olnud teemaks Belgias, äh, nimelt põhjendatus. õigusega pädevaks tunnistatud äh, kogu kes võib õigust ka-, rakendada, ei saa õigust rakendada vastavalt oma voli, omavoliliselt Äh, õigust tuleb rakendada põhjendatult ja seda lähenemist on kinnitanud mitmed rahvusvahelised ja ka äh, riikide tasandi õiguslikud kogud. nimelt avaliku äh, halduse asutused selleks, et nad saaksid kasutada neile antud õigusi, äh, peavad äh, tegema seda põhjendatult ja eeskirjadest lähtuvalt ja seesama on, äh, puudutab artiklit kaks, kaks, kuus, kaks, kaks, kaheksa, mitte ainult siis selles osas, kas komisjon on reageerinud kiiresti, piisavalt kiiresti või mitte, vaid samuti saame hinnata seda, kas neid artikleid on kasutatud põhjendatult, mitte põhjendatult või, või ka kasutatud kurjasti härra Salvrakas on ka läinud juba, aga ma vastaksin tema küsimusele sellegipoolest. tegelikult ma vastasin juba tema küsimusele muu jutu sees, öeldes, et teie komisjoni ja Euroopa Ombudsmani vahel pole mingisuguseid pingeid ja minu teada kõik need neliteist aastat ei ole olnud mingisuguseid pingeid ja nii tuleb jätkata ja koostööd tuleks veel tihendada, aitäh! Penso che possiamo aprire la procedura del catch di aitäh. ma äh, arvan, et nüüd on meil vaba mikrofoni aeg. praegu on äh, üks sõnasoovija. üks minut äh, siis äh, küsimuseks ja üks minut vastutuseks äh, härra Epping. kui ma kuulasin äh, härra Monet ei, siis mul jäi mm, mulje, et tegemist on nagu äh, reformiga nagu Obama. ma töötasin ja äh, ma olen töötanud härra Kallase kabinetis ja me olime mm, praktiliselt äh, ombudsmani vastand, aga äh, me soovisime tihti äh, häid lahendusi leida ja see ei õnnestunud. meil tegemist, teil on tegemist äh, tugevate institutsioonidega ja institutsioonide sees on äh, raske reforme läbi villa ja veelgi raskem on see väljaspoolt tulles. ma küsiksin, et millistena näete te oma rolli meedias? Ähm, äh, kuidas te tahate kuidas te soovite saavutada seda, et see, mida te teete, et see jõuaks meediakanalite kaudu kodanikeni, et kodanikud saaksid parema parema pildi teist ja oma, oma õigustest, et kui teid valitakse, siis ma soovin teilt, teile palju edu teie reformide läbiviimisel. härra Jaar, palun. see küsimus sobib kokku minu eelkõneleja küsimusega. ma arvan, et see läheb iseenesest nii, et kui see info levib ja inimesed saavad teada, et ombudsman saab palju ära teha või, ja et neid võetakse tõsiselt, siis nad esitavad ka kaebusi. aga enamasti inimesed arvavad, et sellel ei ole mõtet, see kestab liiga kaua, miks ma peaksin pöörduma ombudsmani poole. see nüüd ähm, kõlab hästi ja seda on siin korduvalt öeldud, et oluline on, et kodunikke võetaks tõsiselt ja et äh, ei läheks liiga palju aega kaebuste lahendamisega see on õige, aga minu küsimus äh, kõlab, et äh, mida tuleks äh, muuta seadustes, et kaebustele vastamine läheks kiiremini ja kas teil on vaja parlamendi abi? siin meie oleme teie sõbrad, ka meie siin petitsioonide komisjonis peame tegelema väga kiiresti äh, kodanikel on õigus saada vastus ja neil on õigus saada adekvaatne vastus äh, sobiva aja jooksul. Äh, nii et küsimus on, et mida, milliseid muudatusi tuleks läbi viia, et seda saavutada? aitäh. jah, härra Epping, ma tänan teid küsimuse eest tundub, et minu programm on väga ambitsioonikas ja auahne, aga ma arvan, et me peame sellised olema selleks, kui me soovime selle, seda ametikohta pidada. ma tean ja ma ütlesin ka juba, et ma juba aastaid tegelen professionaalselt Euroopa institutsioonidega ja ma tean, kui tugevad need institutsioonid võivad olla, kui tegemist on reformide õõnestamisega jah, kindlasti on see nii. Euroopa tasandil on kohati institutsioone või Euroopa Liidu ametnikke, kes ei ole ilmtingimata muutuste poolt, see on õige. aga elu juba on kord selline nendes institutsioonides ja ka liikmesriigid tasandil on see ombudsmani jaoks äh, tavaline asi. ombudsman peab lihtsalt äh, tegema oma tööd, äh, soovima luua rohkem avatust, rohkem läbipaistvust ja seda ma olen üheksa aastat teinud ja me lihtsalt teeme oma tööd ja selge on see, et tulemused ei tule üleöö. ma olen õppinud olema väga tagasihoidlik, aga ka väga järjekindel ja ja kangekaelne, see on ainus äh, võimalus äh, keskpikas perspektiivis äh, neid eesmärke saavutada. Need asjad ei käi üleöö. ja te esitasite ka teise küsimuse kuidas äh, ma peaksin enda ja oma kaastöötajate tööd äh, meediakanalites äh, kujutama, ma siin saan eeskuju võtta paljudest teistest ombudsmanidest Austrias, Itaalias, Hollandis ja mujal, kus on väga konkreetsed kokkulepped meediakanalitega selleks, et oma ametikohta tutvustada ma ei ütle nüüd, et ma ikka ja jälle korraldaks pressikonverentse, see ei ole minu soov. aga sellised äh, saated äh, riikide telekanalites või mm, piirkondlikes telekanalites, kus äh, kus lahendatakse konkreetseid juhtumeid, need on olemas härra Jaar, mul on küll ainult kolmkümmend minutit, kolmkümmend sekundit aega teile vastamiseks, ma olen teiega nõus, väga raske on lootusi ärastada, äratada, kui neid lootusi ei täideta, ma olen ma saan öelda, et mitte keegi ei ole perfektne ja et äh, väga mm, raske võib-olla. aga ma pean ütlema, et et äh, inimesed peavad lihtsalt ähm, teadma, et nad saavad min-, pöörduda ombudsmani poole ning samal ajal tuleb töötada välja programme, et podan-, kodanikud ei pöörduks ombudsmani poole asjades, ähm, mis ei kuulu ombudsmani pädevusse vaja on teha koostööd aitäh, härra Monet. sellega on meie kuulamine nüüd läbi. kõigepealt jätame teiega hüvasti ja siis meil on paar minutit aega oma istung, oma koosoleku lõpetamiseks Te teate, et meie komisjonil ei ole ei kohustust ega ka mm, pädevust äh, hinnanguid anda pärast seda maratonkuulamist. ja mm, pärast kuulamist me saadame parlamendi presidendile selle kuulamise protokolli, kus on kirjas kõik sõnavõtud äh, ja mm, kandidaatide äh, tutvustused ja kui rohkem sõnasoove või kommentaare ei ole, siis äh,